tuleks kuuluta, kuulatada mul läheb vähem aega kui viis minutit, äh, proua Costa, lugupeetud parlamendiliikmed, ma tahaksin teid kõiki tänada selle võimaluse eest, et ma olen saanud tulla siia ja oma nägemust tutvustada teile portfelli kohta, mis mul on. loodetavasti, et olen selgelt välja toonud prioriteedid, mis mul on järgmiseks äh, ametisoleku perioodiks. ja ma olen täna viidanud sellele, mis on minu jaoks oluline, demo-, tänane kuulamine näitab, milline on demokraatia ja selline peaks meie kokku, koostöö olema ka edaspidi. ma ütlesin täna, et mul on äh, väga hea meel, et ma saan esindada Euroopa väärtusi, et ma saan äh, teha koostööd ähm, teie komisjoniga neljakümne viie küsimuse pärast ja kolm tundi hiljem ei ole ma meelt muutnud, aga ma olen veendunud, et me jõuame suurte tegudeni, kui me teeme koostööd parlament on andnud toetust palju äh, suurtele algatustele, mis on Euroopas olulised, loov Euroopa, Erasmus pluss ja nii edasi. Ehm, Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut, äh, spordialane eelarve, ma tänan teid äh, teie toetuse eest, sest väga paljud algatused on saanud teoks ainult selle tõttu, et Euroopa Parlament ja Komisjon on teinud head koostööd ja teinud seda õige eelarvega mina, kui ma saan volinikuks, siis ma luban teile, et see koostöövaim äh, hakkab kehtima esimesest päevast alates. minu prioriteeks on, prioriteediks on tulla teie komisjoni ette esimesel võimalusel, et me saaksime jätkata täna alanud äh, arutelu. ja loodetavasti on meie äh, arutelu edaspidi sama viljakas, nagu see oli ka täna. aitäh! aitäh! ma tänan parlamendi liikmeid küsimuste esitamise eest, tahan tänada kultuurikomisjoni, eh, petitsioonide komisjoni ning samuti ITRE komisjoni, tänan härra Navratšitšit vastuste eest ja mulle tundub, et eh, atmosfäär oli kuulamise puhul vastastikusest austuse õhkkonnast kantud, natukene oli siin ka provotseerimist, aga see kuulub eh, mängu juurde, me olime siin väga avatud, võetud äh, ja näitasime asju sellisena, nagu nad on. nii et meil on nüüd aeg äh, teha oma hindamine, tõmban täna otsad kokku, öeldes, et asepresidendi, aseesimehed ja koordinaatorid saavad homme äh, kokku, meil on kinnist, kinnine koosolek, kus me siis hindame tänase kuulamise tulemusi. ma tänan sekretariaati ja ähm, proua esinaine tänab ka tõlke Äh, tehtud töö eest, mille abil on võimalik säilitada mitmekeelsus Euroopa Parlamendis, aitäh!